komisjonile, eh, mis puudutab laste alatoitumust arengumaades. ja annan kohe sõna Linda McEvanile, eh, kes on suulise küsimuse koostaja. aitäh, president aastatuhande arengu eesmärgid panevad paika väga selged eesmärgid, mis näevad ette vaesuse ja nälja väljajuurimise ning laste suremuse vähendamise. kui vaadata edusamme selles valdkonnas, siis me tõesti oleme edusamme teinud, aga sellele vastamata äh, surevate laste ja alatoitluse all kannatavate laste arv on lubamatult kõrge ja selle resolutsiooni eesmärk on äh, saavutada tähelepanu pööramine sellele küsimusele Eh, selleks, et me ühiselt saavutaksime eh, arengueesmärgid eh, alatoitumus on suur probleem arengu vallas. maailma Tervishoiuorganisatsiooni alusel hinnangul on alatoitumus laste suremuse peamine põhjus, põhjustades kolmkümmend viis protsenti haigestumustest alla viieaastastes lastes ja see loob, soob ka sellise vaesuse nõiaringi äh, Äh, takistades inimeste sotsiaalset ja majanduslikku arengut. ning seetõttu on äh, võitlus laste alatoitlustamisega ning äh, piisavale toidule juurdepääsu tagamine üks peamisi e eesmärke tegevuskavas peale aastat kaks tuhat viiskümmend. teisipäeval me hääletasime selle küsimuse üle ning see on tõesti asi, mis meie arvates on väga oluline Äh, selles dokumendi eelnõus, mille meie, mille ÜRO äh, töörühm on koostanud, on äh, teiseks eesmärgiks paika pannud kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kõik kalatoitumuse vormid lõpetada ja kakssada viiskümmend saavutada siis eesmärgid, mis on seatud laste kõhnumise ja kasvu kängu jäämise vallas. niisiis me tahame ka nelikümmend protsenti vähendada nende laste arvu aastast kaks tuhat kakskümmend viis, kelle kasv on kängu jäänud. niimoodi eh, tahaksime eh, vähendada seitsme miljoni võrra kängu jäänud kasvuga laste arvu aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. Sterli raportis eh, teisipäeval hääletasime siin parlamendis suure häälteenamusega Äh, selle poolt, et me seda eesmärki toetame ja jõudsime ka, äh, nõudsime ka näljahäda lõpetamisele aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. nõudsime jätkusuutlikku põllumajandust ning äh, rõhutasime ka, kui oluline on naispõlluharijate toetamine võitluses alatoitlustamisega Eh, mida me siis komisjonilt täna palume ja miks me seda arutelu üleüldse nõudsime? meil on vaja nüüd komisjoni poolset konkreetset tegevuskava selles osas, kuidas meie Euroopa Liidus saame eh, kaasa aidata nende eesmärkide saavutamisele ja kuidas saame selle nimel rahvusvaheliste partneritega koostööd teha ma mõistan, et komisjoni talitused on välja töötanud äh, toitlustamise tegevuskava ja ma tahan, et volinik meile kõneleks, mis selles vallas on toimunud ja millal me mingeid konkreetseid tulemusi saame äh, oodata ja kuidas äh, tagab komisjon koordineerimise nende erinevate poliitikate vahel ja koostöö meie rahvusvaheliste partneritega nende eesmärkide kiiremaks saavutamiseks laste alatoitumuse probleemi lahendamine on võimalik, aga nagu muud arengupoliitikad, on selleks vaja vahendeid, koordineerimist ja poliitilist tahet. sellel nädalal äh, aru, pidasime arutelu seoses lapse õiguste kahekümne viienda, konventsiooni kahekümne viienda aastapäevaga Äh, alatoitumuse vastu võitlemine järgmise viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul on oluline panus hoolitsemaks selle eest, et igal lapsel on põhiõigused, mis annab neile võimalus äh, väärikaks eluks, aitäh. aitäh. ja järgmisena saab komisjoni nimel sõna volinik Stiljanidesse. lugupeetud parlamendisaadikud Äh, volinik Mimitša nimel olen mina täna siin äh, ning äh, tahaksin tänada mu proua McEvenit selle väga asjakohase küsimuse eest. see tuletab meile meelde, et alatoitumus ei ole mitte ainult piirkondlik inimlik tragöödia, vaid see on ka majanduslik küsimus mis äh, võib takistada jätkusuutlikku arengut. tahaksin rõhutada, et komisjon on täiel määral otsustanud praegust olukorda parandada. Äh, viimase paari aasta jooksul on Euroopa Liit äh, tõepoolest Äh, muutunud oluliseks äh, tegijaks äh, toidlustamise vallas. me oleme tõesti toidlustamise küsimuse pannud oma arengupoliitika keskmesse. aastast kaks tuhat kolmteist oma komis-, oma teatises me nõudsime suuremat rõhku toiduabile just nimelt ähm, Euroopa Liidu välispoliitikas ja poliitilises raamistikus panime paika oma eesmärgid Äh, milleks on kõhnumise vähenemine, vähendamine ning äh, alla viieaastaste laste kasvukängu jäämise vähendamine. komisjon on samuti välja töötanud kaks tegevuskava. üks on suunatud siis äh, alatoitumisele ja just nimelt kõhnumisele ning teine on siis tegevuskava, kus on kirjas äh, Äh, kuidas äh, komisjon kasutab neid vahendeid, mis on eraldatud selleks, et kängu jäänud äh, kasvuga laste arvu vähendada seitsme miljoni võrra. Need tegevuskavad ei näe ette mingeid vahehindamisi aga aruandekohustuslikkus rahaliste vahendite kasutamise üle ja selle abi mõju hindamine on sellele vaatamata oluline äh, horisontaalne sammas meie toitumise alases tegevuskavas. kallid kolleegid, me oleme täielikult äh, teadlikud sellest, et äh, toitumise vallas rakendatavad meetmed, mis on otseselt suunatud alatoitumise vastu võitlemisele, on ebapiisavad. me peame tegelema alatoitumise vahetute põhjustega niisiis äh, toiduküsimus äh, peaks ähm, olema osaks äh, meie teistest poliitikatest, näiteks põllumajanduspoliitikast, hariduspoliitikast, veepoliitikast. see on üks põhjusi, miks komisjon on eraldanud kolm koma üks miljardit eurot Äh, just nimelt äh, toitumisalasteks sekkumismeetmeteks, näiteks läbi põllumajanduse. Äh, kahjuks ähm, meil ei ole piisavalt tõendeid selle kohta, et need meetmed ka toimivad, et nendest meetmetest on abi selle probleemi lahendamiseks komisjon viib läbi uuringuid selleks, et hinnata nende meetmete kulutõhusust ning tuginedes selle eh, hinnangu tulemustele eh, võib komisjon siis eh, vaheläbivaatamise käigu otsus, käigu korras aastal kaks tuhat seitseteist mõned vahendid ümber suunata siis paremini toimivatele meetmetele selleks, et saavutada mainitud eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend viis arvestades eelseisvaid väljakutseid, ei saa komisjon tegutseda üksi. komisjon äh, kavatseb jätkata äh, teadlikkuse tõstmist alatoitumise küsimustes rahvusvahelistel foorumitel, äh, näiteks SUN liikumise raames, millega on praegu ühenenud, liitunud viiskümmend neli riiki komisjon tahab samuti tugevdada oma strateegilist partnerlust äh, FAO äh, ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga äh, selleks, et poliitiline tähelepanu sellel küsimusel püsiks ning äh, riigi tasandil on äh, komisjon äh, kasutanud siis abi tõhususe põhimõtet läbi ühiste programmide, mis kestavad aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning lõpetuseks jätkab komisjon oma koostööd vabaühendustega läbi kogemuste vahetamise. lõpetuseks oleme me täiesti teadlikud, et alatoitumise vastane tõhus võitlus nõuab kombineeritud jõupingutusi kõigil tasanditel. tervitan parlamendi huvi selle küsimuse vastu ja tahaksin teid tänada teie jätkuva toetuse eest, aitäh! aitäh! aitäh, volinik! ja nüüd läheme nende kõnelejate juurde, kes võtavad sõna fraktsiooni nimel ning kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Saborska, kaks minutit. aitäh. Äh, volinik, kolleegid, äh, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, arengukomisjoni esinaist Linda McAvenit selle eest, et ta selles küsimuses raportööriks hakkas see raport äh, kiideti heaks tegelikult juba möödunud eelmise parlamendi koosseisu ajal ning tahaksin teda tänada äh, koostöö eest, mis meil toimus muudatusettepanekute väljatöötamisel. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes teistes fraktsioonides selle teemaga tegelesid. siin juba mainiti seda, et me hääletasime selle dokumendi üle kus äh, kõneldakse, mis juhtub aastaga, pärast aastat kaks tuhat viisteist aastatuhande arengu eesmärkidega. alatoitumus on väga tõsine probleem. Äh, see on äh, tõsine probleem kogu ühiskonna jaoks ja see on koormaks ühiskonnale, kuna kui, kui, kui inimesed kannatavad alatoitluse all, siis rikutakse ju ka inimõigusi rikutakse äh, inimeste õigust väärikale elule, laste õigust väärikale elule, nende laste õigust, kes peavad äh, kannatama nälja äh, käes. iga minut sureb mitu last. ja mitte ainult sellepärast, et nende koduriigis on sõda, vaid lihtsalt sellepärast, et nad on näljased ja ei sure mitte üksnes lapsed, tuhanded lapsed Äh, tuhandetel lastel tekivad terviseprobleemid selle tõttu, et nad on nooruses nälginud. me rääkisime arvudest, rääkisime statistikast, me teame neid arve peast, aga äärmiselt oluline on, et me teeme koostööd, et me teeme koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, et me teeme koostööd teiste organisatsioonidega, mis tegelevad äh, toidu äh, küsimustega, näiteks nagu FAO, äh, ÜRO Põllumajandus- ja Toiduorganisatsioon. me peame oma tegevust paremini koordineerima, ma olen teadlik sellest, mida volinik ütles oma kuulamise ajal, me peame pöörama rohkem tähelepanu just vaesuse ja nälja küsimustele. suur aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel neljaks minutiks Patricia Toia, palun aitäh. lugupeetud äh, volinik, tere tulemast. Äh, see on esimene kord, kui me siin täiskogu saalis äh, kohtume ja tõesti arutame täna siin väga olulist teemat väga paljud probleemid on nii tõsiselt, et me lihtsalt anname alla ja peame neid paratamatuteks, aga kui neid probleeme lähemalt vaadata, siis selgub, et tegemist on küll traagiliste probleemidega, aga neid on siiski võimalik lahendada. me teame, miks need probleemid on tekkinud, me näeme, mis on nende probleemide tagajärjed ja Äh, need probleemid ei ole paratamatud ning seetõttu me peame äh, käituma vastutustundlikult. kui probleemi on võimalik lahendada, siis tuleb see probleem lahendada. nii et küsimus on tegelikult selles, kas me oleme oma ülesannete kõrgusel ja kas me tahame vajalikke meetmeid rakendada. laste alatoitumus ähm, on äh, Äh, võtmas äh, varjatumaid kujusid, tegemist on nõndanimetatud varjatud näljaga, äh, mis ei ole väga palju seotud nende piltidega, mida me näeme vabaühenduste reklaamidel ja mujal. aga ka selline näljahäda on väga kahjulik laste arengule ja ka selle probleemiga peame me tegelema. me tegutseme uue energiaga hetkel, sellepärast et Äh, tegemist on äh, ÜRO lapseõiguste äh, konventsiooni kahekümne viienda aastapäevaga ning ma tahaksin tänada presidenti ja kõiki variraportööre. meie tahame näha Euroopa Parlamendi poolset pühendumust ja mitte ainult Arengukomisjoni poolset pühendumust. nii et, et me tahame, et komisjon tegeleks selle asjaga sama pühendunult kui meie. meil ei tohiks äh, Äh, me ei tohiks lihtsalt äh, tähistada selle konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva, kui me samas ka olulisi kohustusi ei võta. me oleme kuulnud arve, me oleme teadlikud nendest arvid, arvudest, aga me peame teadma, et meie tegevus on ka tõhus me teame, et need, me teame, et need vahendid, mis on eraldatud rahvusvaheliseks arenguks äh,, nagu ka kõik teised vahendid Euroopa Liidus, neid vahendeid ei kasutata alati kõige paremal viisil. aga siiski me peame hoolitsema, et me korralikult kasutame neid vahendeid ja kontrollime, mis toimub, nii et, et me tõesti saame tagada tõhusa tegutsemise äh,, niisiis me oleme asjale lähenenud uue energiaga, me kuulsime komisjoni plaane ja kuulsime ka seda, et me peame oma abi tõhusust hindama Äh, selleks, et me teaksime täpselt, kuidas oma sekkumist äh, planeerida. Äh, ma tahaksin teilt paluda, et kogu selle tegevuse vallas parlamendiga väga tihedat koostööd teete, sest et meie poole pealt te leiate palju kirge, palju teadmisi ja suurt soovi teiega koostööd teha väga palju asju on juba ära tehtud, Linda McEwan mainis mõningaid tulemusi, te ise mainisite mõningaid tulemusi ja Euroopa peab olema uhke nende tulemuste üle, mis ta on saavutanud aga probleem on selles, et äh, need äh, traagilised probleemid tekivad ikka ja jälle ka sellistes maailma piirkondades, kus neid varem ei ole, näiteks toiduainete hindadega spekuleerimise tulemusena teistel põhjustel. niisiis kutsuksime teid üles äh, kaasama ka oma kolleege, me soovime horisontaalsemat poliitikat, mis hõlmab kõiki valdkondi, me tahame nende probleemide algpõhjustega tõsiselt tegeleda ja võib-olla oleks meil vaja natuke teistsugust põllumajanduspoliitikat, natuke teistsugust kaubanduspoliitikat, teistsugust rahanduspoliitikat, näiteks toiduainetega spekuleerimine on tõesti meie parlamendi jaoks täiesti talumatuks, talumatu ja lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et me kuulsime hiljuti, eh, eh, kuivõrd oluline on naiste roll, on andmeid, mis seda tõestavad. kaheksa naist toodab kaheksakümmend protsenti toidust arenguriikides ja ometigi on arenguriikides ku, suur toi, eh, alatoitumus, kuuskümmend protsenti naistest kannatavad alatoitumuse all. me peame hoolitsema selle eest, et meie poliitika toetab naisi, sellepärast et naised on majanduskasvu mootoriks paljudes arenguriikides. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Jaskevitš, poolteist minutit. Äh, president, volinik. Äh, üleeile äh, oli siin kojas paavst, kes ütles, et me ei tohi leppida sellega, et miljonid inimesed surevad nälga, samas kui iga päev visatakse minema tonne ja tonne toiduaineid. ÜRO uuringute põhjal Äh, visatakse igal aastal minema üks koma kolm miljardit tonni toiduaineid äh, komisjoni äh, poolne tegevus võitluses alatoitumisega ei ole edukas, kui me ei muud, muuda seda, kuidas meil toimub toiduainete tootmine Äh, miks me seda dokumenti üleüldse arutame, kui Euroopa Liidu seadused lubavad toiduainete hinnaga spekuleerida ja lubavad tonnide viisi toitu ära visata lihtsalt selleks, et hind ei lange. Äh, ja need inimesed, kes toiduaineid äh, säästavad, neid karistatakse täiendavate maksudega laste alatoitumuse probleemi oleks võimalik lahendada, kui edendada meeste ja naiste võrdseid võimalusi Äh, ja, ja naiste õigusi öeldakse siin. minu arvates on see lihtsalt nali. me peame siin ruumis välja ütlema, milles on tõsi, mis see tõde on. just nimelt Euroopa Liidu äh, seadused äh, soodustavad sellist ebaeetilist käitumist Euroopa Liidu toiduainete tootjate vahel. kui me tahame laste nälja häda vastu võidelda, siis me peame tõesti kõigepealt muutma neid seadusi, mis meil kehtivad ja mis takistavad meie jõupingutusi Äh, nõrgemate elujärge parandada. Äh, volinik, palun öelge otse välja, äh, millised on need sammud, mida te astute õigusliku raamistiku muutmiseks? aitäh ja järgmisena ALDE fraktsiooni nimel Louis Michel. lugupeetud president, lugupeetud volinik, maailmas äh, vaadatakse üha vaikivalt seda, mida toi-, mis toimub arengumaades. meie Euroopa Parlamendis oleme kohustatud juhtima tähelepanu sellele arengu ja poliitika probleemile. meil on vaja reageerida ühtlase, ühtselt ja koordineeritult me peame eh, vaatama ka majanduslikku olukorda, eetilist olukorda me teame, et äh, miljoneid alla viieaastased lapsed kannatavad nälja all ning äh, äh, oluline, kui me teame, kui oluline on toitumine laste arengule ja tervisele. mina tahaksin teada, mida me tahame ette võtta selleks, et selle probleemi algpõhjustega tegeleda. ma tahaksin ma usu, usaldan teid täielikult, lugupeetud volinik, ma olin kohal ka teie kuulamisel. ma arvan, et te olete tõesti nendest küsimustest teadlik, aga ma tahaksin, et te oma tegevuskavades ja oma lähenemises arvestaksite ka sellega, kuivõrd oluline on horisontaalne poliitika, ei saa keskenduda üksnes alatoitumusele, tuleb tegeleda ka teiste küsimustega. näiteks sellest ei ole siin äh, Äh, võib-olla eriti palju veel räägitud, näiteks äh, maa äh, haaramine. ma tean, et Aafrikas üritab igaüks endale maid haarata ja probleem on võtnud juba ulatuslikud mõõtmed, siin räägiti juba ka veest, räägiti haridusest ja võib-olla ka peaksime me tehnilist, tehnilisi vahendeid rohkem suunama arengumaadesse, et parandada sealse põllumajanduse tootlikkust Äh, minu arvates on äh, ka skandaalne see, et me lubame toiduainete hindadega spekuleerida äh, ja mis puudutab naiste küsimust, siis olen nõus, tuleb tõesti rõhutada, kuivõrd oluline on Aafrikas naiste roll majanduselus ja toiduainete to tootmisel, niisiis härra volinik, me usaldame teid ja me loodame, et te tulete välja tõesti ulatuslike meetmete paketiga. suur tänu teile proua Senra Rodriguez, teil on poolteist minutit. suur tänu, suur tänu, lugupeetud esimees. miljonid äh, lapsed kannatavad äh, nälja käes ja selliseid lapsi on ka Euroopas, näiteks äh, minu riigis üle. üle kahekümne protsendi lastest, kes elavad Lõuna-Hispaanias on hädas. kuuskümmend protsenti kõigist äh, sealsetest elanikest äh, olid kahe tuhande seitsmenda aasta seisuga vaesusriskis. see tähendab äh, seda, et olukord on raske ja selles on osaliselt süüdi ka Euroopa Liidu poliitika mis lubab liikmesriikidel ja Euroopa Liidul kõrvale panna kõikide ressursse ja sellega halvendada veelgi vaeste olukorda. vaba turumajandus on kõige kahjulikum vaestele ja e, kuni see meil kehtib, on meil väga raske lahendada vaesuse ja näljahäda ning alatoitumuse probleemi. muidugi on e, see probleem olemas ka Euroopa põhjaosas härra esimees, ma arvan, et Euroopa Liidu neoliberaalne poliitika peab võimalikult äh, kiiresti muutuma, meil tuleb kasutada äh, erakorralisi meetmeid, äh, võtta vastu meetmed hargmaiste ettevõtete ülemvõimu vastu, ähm, vaadata, mida teha turumajandusega ja muuta ennekõike põllumajanduspoliitikat ja toiduainetealast poliitikat. see tähendab seda, et äh, kui me, äh, kui me neid samme astume, siis muutub ka olukord. Äh, muidu aga suureneb veelgi alatoidetud ja nälga surevate inimeste arv. aitäh ja nüüd proua Hoibu Roheliste nimel neli minutit me hääletame täna väga olulise raporti üle, sest on täiesti häbiväärne, et ikka veel on miljoneid lapsi, kes peavad kannatama nälga iga paari minuti tagant sureb mõni laps nälga. mul on väga hea meel ja suur tänu siinkohal proua McEvenile, et me ei räägi selles raportis mitte ainult alatoitumisest, vaid ka vaegtoitumisest. sest ei piisa sellest, et lapsed saavad piisavalt kaloreid. tervislikuks kasvuks ja eakohaseks arenguks vajavad nad tasakaalustatud toitumist, kus on piisavalt vitamiine, mineraalaineid ja nii edasi seda me aga ei saavuta, kui me jätkame tavapäraste monokultuuride edendamist. Need tõrjuvad välja teistsugused kasvatamissüsteemid, erinevad puu- ja juurviljasordid, mis sisaldavad vajalikke toitaineid. ma kutsun Euroopa Liidu üles võtta arvesse ÜRO eh, eriraportööri sõnumit, kes kes toob välja, kui oluline on, et riigid suudaksid iseennast ära toita ja seejuures on äärmiselt oluline ka kliimamuutuste mõju. äärmiselt oluline on toetada väiketalunikke, sest just neil on see võimalus kasutada kliimasõbralikke ja mitmekesiseid põllumajandussüsteeme Nemad äh, suudavad äh, toota selliseid äh, toiduaineid, mis vastavad kohalikele toitumisharjumustele. ja see aitab kaasa ka transpordi ja kaubanduse arengule piirkondades. see on esimene samm vaesusest välja. kuid ilma maata ei ole võimalik toitu kasvatada ja see tähendab, et tuleb kaitsta traditsioonilisi maaõigusi juurdepääs maale peab olema olemas kohalikele elanikele, eelkõige naistele. võitjaks ei tohi saada see, kellel on kõige rohkem raha välja käia, vaid kohalik elanikkond peab olema võitja ja maa hõivamist maa hõivamise jätkumist ei tohi me mingil juhul lubada. investeeringud põllumajandusse on hädavajalikud. Nad on vajalikud kui me tahame arengumaades võidelda nälja ja vaesusega, kuid mitte kõik investeeringud põllumajandusse ei tule kasuks. kui erainvestorid eh, röövivad kohalikelt elanikelt ressursid, selleks, et ise kaubelda toiduainetega ja teenida suurt äh, kasumit rahvusvahelistel turgudel, siis sellest ei saa ükski laps kõhtu täis. kaubanduslepingud peavad äh, seda tulevikus arvestama. Nendes riikides, need riigid muutuvad vastasel juhul üha rohkem sõltuvaks rahvusvahelistest toormeturgudest ja hindade kõikumistest neil turgudel nad muutuvad sõltuvaks spekulatsioonidest toiduainetega ja lõppude lõpuks sõltub börside liikumisest sellest, kas õhtul saab mõni laps minna magama täis või tühja kõhuga. see on ebamoraalne, me peame selle vastu võitlema. vaesus ja nälg Nendega saab võidelda, kui toetada piisavalt kohalikke talunikke ja see on ainuke viis, kuidas need riigid suudavad olla ka toiduvarustuse suhtes suveräänsed. meil on vaja kindlaid põllumajandus ähm, ja maharimismeetodeid ja seda eelkõige neis riikides, mis on eriti puudutatud kliimamuutustest. see on väga oluline, et võidelda nälga, nälja ja vaesusega, aitäh. suur tänu ning äh, nüüd äh, härra Bashir FTD nimel üks minut. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed ja volinik, ma mäletan, et kolmkümmend aastat tagasi, aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis organiseeris Bob Geldof äh, kontserdi, et koguda raha etiooplaste jaoks palun, kas te saaksite püsti tõusta, kui te räägite, et me teid näeksime, kodukord näeb ette, et tuleb esineda seistes. aitäh, pange siis kell uuesti nulli. lugupeetud parlamendiliikmed ja volinik, ma mäletan, et kolmkümmend aastat tagasi, aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis korraldas Bob Geldof koos teistega kontserdi, et koguda raha Etioopia jaoks, kuna Etioopias valitses näljahäda. nüüd äh, rest-, riskime me sellega, et Etioopias puhkeb uuesti näljahäda, sellepärast et Niiluse, äh, sellepärast kuidas kontrollitakse Niiluse vett. erinevalt ebademokraatlikust Etioopiast ähm, korraldab äh, põhjustab probleeme ka Egiptus ja Egiptuse valitsejad, ma arvan, et see olukord ei ole jätkusuutlik Etioopia annab, Etioopiale kuulub rohkem kui kaheksakümmend protsenti Niiluse äh, vetest ja seetõttu peaks tal olema ligipääs sellele veele mitte ainult elektri tootmise jaoks, vaid ka selleks, et äh, kasta äh, põllumaad ja et võimaldada oma kodanikele vajalik vesi, me peaksime vaatama, kuidas aidata selle regiooni riike tervikuna. aitäh! härra Maier, poolteist minutit. president, küsimus suur tänu, härra juhataja, lugupeetud ähm, kolleegid, üle saja kuuekümne viie miljoni äh, lapse on ala, kannatavad ala toitumisel ja kaks koma kuus miljonit äh, sureb äh, igal aastal nälga. see on ülimalt kurb ja see on ülimalt häbiväärne. vaegtoitumine viib konfliktide, vaesuse ja ebakindluseni. aastatuhande eesmärgid on juba mõndagi ka saavutanud, kui tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal oli ähm, vaeg toitumise määr kaheksateist protsenti ja nüüd on see oluliselt väiksem, aga sellegipoolest on olukord äh, täiesti lubamatu vaesuse põhjuseks või näljapõhjuseks on vaesus ja, ja, ja hariduse puudumine, mis viib kõrge laste suremuseni. ja selleks, et vaesusega võidelda, on vaja teha head koostööd ja kasutada arenguabi ja, ja selle nimel peame Euroopa Liidus töötama, aitäh! aitäh! härra Ivo Stier. kaks minutit. Gospodine povjereniče, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud volinik hoolimata nendest edusammudest, mis me aastatuhande arengueesmärkide asjus äh, oleme suutnud saavutada, on ikka veel miljard nälgivat äh, inimest ning suur hulk neist on alla viieaastased lapsed tehnoloogilised edusammud on teinud võimalikuks selle, et kõigil oleks piisavalt toitu, kuid sellest hoolimata sureb palju lapsi nälga ja paljud lapsed on alatoidetud. ka eh, paavst rääkis meile eh, teisipäeval sellest probleemist, ma loodan, et te ei ole tema sõnu juba unustanud, sest me aplodeerisime talle, kui ta siin rääkis me võtsime vastu uue resolutsiooni, mis puudutab uut arenguabi raamistikku ja milles kutsutakse Euroopa Liitu ning äh, üldsust, üleilmset üldsust äh, üles tegelema näljahäda probleemiga. mõned äh, põhjused, miks näljahäda üldse valitseb, on siin ka juba välja toodud. kui me mõtleme paavsti sõnumile, siis peaksime me aru saama, et inimeste egoistlik käitumine, mis juhindub ainult oma huvidest, ongi meie kõige suurem probleem. mina kristliku demokraadina tahaksin veel rõhutada, et laste alatoitumuse probleem näitab seda, et ähm, inimväärikust tuleb kaitsta juba elu alguses, see tähendab seda, et äh, lastele tuleb anda piisavalt süüa. alatoitumus esimese tuhande elupäeva jooksul on ähm, väga kahjulik ka hilisemas elus, lapsi tuleb kaitsta siis, kui nad on väikesed ja juba siis, kui nad on alles emaüsas. me peame tagama, et kõigil lastel oleks piisavalt toitu, et kõigil lastel oleks ligipääs haridusele, nende probleemide kõrvaldamiseks tuleb teha palju rohkem, kui on tehtud seni ja mul on hea meel kuulda, et Euroopa Komisjon kavatseb investeerida kolm koma üks miljardit eurot ning samuti sisse seada parema järelevalvesüsteemi, et vaadata, mismoodi vajalikke projekte ellu rakendatakse. Euroopa Parlament toetab teid teie eesmärgis välja juurida nälg. aitäh, härra Kaspara. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik selles kojas siin meenutas paavst meile, et Euroopa Liidul ja Euroopal on eriline vastutus eh, võitlemaks eh, vaesuse ja näljahädaga kogu maailmas. ja selleks, et kõrvaldada näljahäda ja alatoitumuse probleeme, tuleb meil tegeleda nende inimestega, kes näljahäda ja alatoitumuse all eh, kannatavad me peame tagama maksimaalse võimaliku sidususe Euroopa Liidu sisemise ja välise poliitika vahel. meil on vaja konkreetseid äh, lubadusi äh, vähendada näljahäda ja alatoitumust ja me peame kaasama kõiki sektoreid, sealhulgas keskkonnakaitse, energia ja nii edasi. ainult sellise laiapõhise lähenemisviisi abil on meil tegelikult võimalik kaotada laste nälgimine ja alatoitumus käesolevas resolutsioonis korratakse veel kord, et Euroopa Liit ei või enam taluda seda, et teatud vaestes riikides on ikka väga palju lapsi, kes lähevad tühja kõhuga magama, kuigi seal on samas toiduainete laod, mis on toiduaineid täis. samuti räägitakse siin maa hõivamisest ja toiduainetega spekuleerimisest. aitäh, proua Desarnes, poolteist minutit. suur tänu näljahäda ja alatoitumus kahjustab lapsi pöördumatult ja seetõttu on meil vaja pikaajalist perspektiivi ja pikaajalist poliitikat, kus me käsitleme probleeme, mis seonduvad toitumuse, maa hõivamise, põllumajanduse ja paljude teiste asjadega. kui me tahame päästa lapsi, kes täna nälgivad, siis tuleb meil muuta oma paradigmat ja välja töötada selline arengupoliitika, mis aitab kaasa äh, vajalike äh, tulemuste saavutamisele. me peame vähendama laste suremust, me peame, me peame aitama lapsi päästa, aastast kaks tuhat kuus on umbes miljon last äh, vaesusest pääsenud. kui kui me näeme nälgivat last, siis peame teda aitama. ja äh, me peame organiseerima äh, laiaulatuslikku abi neile, kes praegu nälgivad, nii et homme selliseid lapsi enam ei oleks, aitäh! aitäh ka teile ja nüüd proua äh, Haasekamp, poolteist minutit. lugupeetud juhataja maailmas toidetakse, toodetakse praegu piisavalt toiduaineid, et to-, toita kõiki, kuid sellest hoolimata nälgib ikkagi umbes miljard inimest, nendest veerand on lapsed. ma leian, et see on vastuvõetamatu. näljahäda ja alatoitumuse peamine põhjus on tegelikult meie põllumajandus, meie põllumajandussüsteem ja ka see, ähm, millised on meie toitumisharjumused, kuigi me seda ise ei äh, tunnista. meil oleks võimalik äh, olemasoleva põllumajandusliku maa abil toita ära ka kümme miljardit inimest, kui äh, me kasvataksime teisi põllukultuure. kui me ei kasvataks nii palju loomasööta ja toorainet biokütuste jaoks praegu kasutame me maad selleks, et toita oma loomi, mitte selleks, et toita inimesi. meil on seetõttu vaja ühtset põllumajanduspoliitikat reformida praegu makstakse kolmsada kuuskümmend kolm miljardit eurot välja toetustena põllumajandustootjatele, et nad saaksid oma toodangut importida kolmandatesse riikidesse. tegelik lahendus on aga palju odavam ja palju kiirem. tuleb lihtsalt vähem liha süüa. praegu sureb iga viie sekundi tagant kuskil mõni laps ja see on kohutav, see on vastuvõetamatu, me peame midagi tegema, me saame midagi teha ja sellepärast toetame me selles resolutsioonis esitatud ettepanekuid. me usume ka, et põllumajandustoetused tuleks üldse kaotada, aitäh. aitäh ja proua Haudala. lugupeetud juhataja, on väga hea, et Euroopa Komisjon pöörab äh, tähelepanu sellele, et äh, lapsed on alatoidetud või vaegtoidetud, mis tuleb ka sellest, et nad ei saa äh, piisavalt vajalikke mineraalaineid. alla viieaastaste laste puhul on teatud toitainete puudus eriti oluline. ka UNICEF on seda uurinud ja teinud vastavaid ettepanekuid ning nagu ütles Euroopa Komisjon, võib Euroopa Liit samuti ÜRO-d tema töös aidata. palju, paljuski on küsimus selles, et äh, kasvatatakse liiga ühekülgseid põllukultuure ning rohelised on seetõttu teinud ka vastavad muudatusettepanekud, äh, mis on samuti kooskõla, kooskõlas sellega, mida on soovitanud ÜRO põllumajandust äh, tuleb mitmekesistada, mis tähendab muuhulgas seda, et äh, ka Aafrikas tuleb soodustada põlluharimist, et paremini ära toita Aafrika lapsi. lugupeetud juhataja, ma tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele, millest rääkis äh, lugupeetud kolleeg Michelle, ehk siis maa anastamisest. kuidas on Euroopa Liidu vabakaubanduslepingutega, mis sõlmitakse arengumaadega, need toovad tihti kaasa selle, et just suured ettevõtted saavad arengumaades enda kätte suured põllumaad, mis vähendab veelgi VKE-de või teiste väiketootjate võimalusi. ma arvan, et sellest tuleks eraldi rääkida. toidu- ja põllumajandusorganisatsioon on seda küsimust uurinud ja töötanud välja praktilised juhised ma loodan, et need muutuvad ajapikku ka siduvateks, sest äh, see on vaeste inimeste huvides ja vaesed inimesed moodustavad maailma rahvastikust enamiku. ehk siis loodetavasti arvestatakse ikkagi nende ja mitte suurettevõtete huvidega. suur aitäh ja nüüd härra Korao, üks minut. lugupeetud äh, juhataja, suur tänu UNICEF, äh, FAO, Maailmapank ja teised on kõik öelnud, et kui alla viieaastaste laste suremust vaadata, siis on see viimastel aastatel vähenenud neljakümne protsendi võrra. kuid sellest hoolimata on väga paljud lapsed endiselt alatoidetud ja alatoitumus on kõige tähtsam laste haigus. kaheksakümmend protsenti alatoidetud lastest elab Aafrikas või Aasias ja arengukomisjon on nende laste aitamiseks küll välja töötanud mitmeid ettepanekuid, kuid sellest jääb esialgu väheks. seetõttu kutsume Euroopa Parlamendi kolleege üles arvestama ka nende muudatusettepanekutega, mis me oleme esitanud äh, seoses jätkusuutliku veekäitlusega, sest vee küsimuse lahendamine on väga paljude inimeste jaoks peamine probleem. iga päev sureb seitseteist tuhat last ja seetõttu ei oleks vaja mõttetut juttu veeretada, ainuüksi minu, minu sõnavõtu jooksul sureb veel kaksteist last. aitäh, härra Fontoolis, üks minut. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, alatoitumus, mis puudutab ennekõike alla viieaastaseid lapsi, on üks tähtsamaid näitajaid äh, inimeste heaolu kohta üldiselt alatoitumus toob kaasa laste suremuse juba looteas ja varases lapseeas ja seetõttu tuleb selle küsimusega tõsiselt tegeleda. alatoitumus on otseselt seotud lapse kognitiivsete võimetega ja sellega, kuidas ta hilisemas elus hakkama saab. ja peale selle ei puuduta alatoitumus mitte ainult lapsi kuskil kaugel ja kuskil mujal, vaid tegelikult ka lapsi Euroopas praegu on mitmetes Euroopa riikides väga kõrge töötuse määr, näiteks Kreekas, ja seetõttu ei suuda inimesed oma lapsi enam äh, ära toita. näiteks äh, paljude koolide õpetajad äh, ostavad omaenda väikesest palgast lastele koolis süüa, sest nende laste vanemad ei ole selleks võimelised, kuid paljud lapsed tunnevad liiga suurt piinlikkust, et selline abi vastu võtta. me oleme oma lastele võlgu, me peame neid aitama, peame aitama lahendada need probleemid, mida on tekitanud meie enda väärastunud poliitika, aitäh! suur tänu, härra Venta, kaks minutit. Panie przewodniczący, panie komisarzu, świat lugupeetud president, lugupeetud volinik, maailmal on näljaprobleem ja see puudutab eelkõige lapsi. me oleme teinud äh, küll suuri edusamme ühe aasta äh, tuhande eesmärgi saavutamisel, nimelt on poole võrra vähenenud äh, alatoitumise all kannatavate inimeste arv, kuid see probleem on endiselt väga terav ja sellepärast ma toetan seda raportit kõige suurem laste alatoitumise põhjus on vaesus ja kõige hullem on, on äh, olukord Aasias ja Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas. UNICEF-i andmete järgi puudutab see sadu miljoneid lapsi, viiskümmend miljonit, viiekümne ähm, miljonid lapsed kannatab kasvupeetusel ja sada kuuskümmend miljonit ei ole eakohaselt arenenud alatoitumine ei lase lastel keskenduda õppimisele, seetõttu nad ei ähm, suuda omandada head haridust ja väljuda äh, sellest vaesustsüklist, millesse nad on lang-, ähm, langenud. me hääletasime eile suure enamusega kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgid üle, üks kõige olulisem eesmärk on minu meelest äh, vaesusega võitlemine ja ka laste ala- ja vaegtoitumisega võitlemine. TV-komisjoni liikmena ma tahaksin rõhutada, et me peame toetama arengumaid seeläbi, et me toetame tõelist arengut, et nad tulevikus saaksid eh, ise ennast toetada. me ei tohi jätta neile abi andmata, eriti tõsistes olukordades, kus nälg eh, ohustab paljusid inimesi ja vaagtoitumine on eriti ohtlik rasedatele, sest see võib mõjutada loodet ema üsas. lapsed, kes toituvad hästi, suudavad ka õppida paremini ja neil on lootus ja nende perekondadel on lootus paremale tulevikule, kuid iga sekund sureb mõni laps maailmas. aitäh! suur tänu, proua Mitsi, teil on sõna kaheksa minutiks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 paavst ütles oma kõnes äh, siin kojas, et on vastu võtnud miljonid inimesed surevad nälga, samal ajal kui meie viskame ära niivõrd palju toiduaineid. ma arvan, et kõik saavad olla nõus selle väitega, mida me saame teha, et seda ära hoida. kaks miljardit inimest üle kogu maailma äh, kannatab varjatud nälja all, miljonid inimesed, miljonid lapsed surevad nälga, mida me saame teha, et rahvusvaheliselt selle vastu võidelda, et lastel oleks piisavalt toitu ja ja nad saaksid tasakaalustatud toituda. ka rasedad kannatavad nälja all ja see äh, mõjutab äh, väga rängalt nende sündimata lapsi. eriti oluline on äh, raseda toitumine esimese saja päeva jooksul, kui loode areneb. me peame tegema pingutusi, et võidelda nälja ja vaesuse vastu osa alatoitumuse või alatoitumise vastu võitlus peab olema osa meie pingutustest, et anda äh, inimestele võimalus inimväärikaks äh, eluks. see on investeering äh, tulevikku, see aitab inimestel tulevikus olla ise, iseseisvad, toetada oma peresid ja sellepärast ma kutsun üles meid andmendas kõik, et päästa lapsed sellest surmava nälja ja vaesuse nõiaringist aitäh ja pooleteiseks minutiks on sõna äh, proua Pekeral. suur tänu, president, suur tänu selle suurepärase raporti eest laste halatoitumus ei puuduta mitte ainult arenguriike, vaid ka Euroopas on selliseid riike nagu Hispaania, kus olukord on täiesti skandaalne. on arvukalt lapsi, ei saa igapäevaselt sellist toitu, mida nende arenguks vaja oleks. Neil on seda vaja, et eh, neist võiks saada täisväärtuslikud kodanikud. me peame võitlema näljaga mitte ainult arenguriikides, vaid me peame selle probleemiga tegelema ka meie endi hulgas. me räägime talunike juurdepääsust veele ja haridusele arengumaades kuid meil on vaja, et universaalne äh, haridus oleks tagatud ka meil. sellest sõltub äh, meie laste tulevik ja sellepärast peame me kohe praegu midagi ette äh, võtma. meil täiskasvanutena on see vastutus. suur tänu, sõna on Dias Demiral, palun. suur tänu. õigus toidule on meie jaoks moraalne kohustus. miljonid äh, alla viieaastased äh, lapsed äh, kannatavad vaegtoitumise all ja viiskümmend kaks miljonit kannatavad ägeda alatoitumise all. see on teema, millega me peame tegelema ja see algatus, millest täna räägime, tuleb õigel hetkel. teisipäeval hääletasime selge häälteenamusega resolutsiooni üle, mis puudutab ähm, arengupoliitikat pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. olukord on selge. toiduained on üks põhiõigusi, juurdepääs toidule on põhiõigus ja me peame saavutama selle eesmärgi, et maailmas ei oleks enam nälga me peame tegema ju pingutusi, et äh, võidelda alatoitumise ja nälja, sealhulgas varjatud nälja vastu. eelkõige äh, laste ja imetavate emade hulgas. me peame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgse äh, see kahe ähm, arenguagendasse eel kõige parema prioriteedina võitluse laste alatoitumise vastu. laste alatoitumus peab kaduma ja selleks tuleb olukorda arengumaades paljudes valdkondades parandada hügieen, põllumajandus, kalandus, loodusressursside kaitse, tervislik elukeskkond, tervislik elukeskkond ka naistele, samuti tuleb parandada ähm, perepõllumajandust ja see tähendab, et üleüldiselt äh, tuleb paremini majandada äh, nende riikide ressursse. härra Tarabella, kallis volinik, kallid kolleegid, äh, lubage mul parlamendi nimel rõhutada, et see ala, ebaõiglus, mis on alatoitumus, mõjutab väga paljusid inimesi, näiteks väga paljusid lapsi Äh, äh, väikestel tüdrukutel on palju suurem äh, alatoitlustumise oht kui kellelgi teisel alatoidlus ja seetõttu ka tüdrukuid sureb noorena palju rohkem. siin on tegemist ka kultuuriliste ja religioossete põhjustega, diskrimineerimise, diskrimineerivate hoiakutega, mida tuleks kõrvaldada. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon Äh, on rõhutanud, et naissoost põlluharijatel äh, peaks olema samasugune juurdepääs äh, tootmisvahenditele kui meestel ja niimoodi oleks võimalik põllumajandustootmist suurendada ligemale kolmkümmend protsenti ja veel üks viis, mida saaks kasutada selleks, see oleks viis, mida saaks kasutada selleks, et sada kakskümmend miljonit inimest ei kannataks nälja hädalt. me peame toetama naisi ja tüdrukuid juba varasest east peale, me peaksime toetama toetama nende tegevust põllumajandussektoris, sellepärast et see aitaks vähendada alatoitumust äh, arengumaades, mis on ju meie prioriteet. aitäh, härra Kukan, kaks minutit. suur tänu. peaaegu üks miljard äh, inimest näljas, kannatab näljas ja kaks koma kuus miljonit last arengumaades sureb igal aastal alatoitumise tõttu. hinnangute järgi viissada tuhat inimest kannatab ägeda alatoitumise all kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks. laste alatoitumist mõjutavad erinevaid tegureid, tihtipeale äh, poliitiline ebastabiilsus põhjustab äh, laste alatoitumist ja seetõttu on meil vaja leida viise, kuidas vähendada poliitiliste konfliktide mõju lastele ja nende toitumisele. me peame koordineerima ka riiklikke kavasid paremini, et äh, vähendada laste alatoitumist. komisjoni liikmesriigid peaksid äh, investeerima rohkem või tegema rohkem pikaajalisi investeeringuid äh, sellesse valdkonda ja koordineerima tõhusamalt oma tegevusi rahvusvaheliste äh, osapooltega. finantsabi, investeeringud, finantsvahendid on äärmiselt olulised selleks, et võidelda ägeda halatoitumisega arengumaades. kuid paljudes, paljudel juhtudel, näiteks kui mainisin Malit või Süüriat on oluline ka konfliktide lahendamine, vägivalla lõpetamine ja poliitiliselt stabiilse keskkonna loomine. see on sama oluline kui välisabi, aitäh. suur tänu, härra Kaputo on sõna üheks minutiks. aitäh, president laste alatoitumine, võitlus näljaga, need peavad olema Euroopa Liidu heaks prioriteediks. komisjon peab välja arendama poliitikat, et võidelda toiduainete raiskamise vastu. Nende laste jaoks ei ole lapsepõlv ilus. sajad miljonid lapsed kannatavad alatoitumise ja selle tagajärgede all. kaks koma kuus miljonit last sureb iga aasta arengumaades alatoitumise tõttu, see on põhiline laste surma põhjus Euroopa Liit peab tugevdama oma poliitikat, meie lähenemised peavad olema mitmekesised ja me peame neid paremini koordineerima. see on oluline nii tervishoiu, põllumajandus kui ka veemajandusküsimused, et seda kõike saaks paremini koordineeritud lahendada Euroopa Liit peab tegema muidugi koostööd ka ÜRO-ga, G20-ga, G8-ga ja ka arengumaadega et need viiksid läbi reformid. küsimus ei ole ainult äh, toiduainete äh, tootmises, põllumajanduses, vaid ka selles, et väiketalunikud suudaksid jätkusuutlikult toota piisavalt äh, toiduaineid endale ja oma peredele. aitäh, proua Suitsa, palun seventy godina napisala krivi smo za mnoge greke no na najvei zloin je naputanje djece i zanemarivanje izvora ivota. mnoge stvari koje trebamo moemo ekati no dijete ne moe ekati. upravo sada je vrijeme kad se njegove kosti formiraju njegova krv stvara a njegovi osjeaji razvijaju. njemu ne moemo odgovoriti sutra njegovo vrijeme lapsed ei saa oodata, kuni nad, äh, nendeni jõuab äh, toit, sest et neil on seda vaja äh, oma, et nende keha areneks, neil on vaja seda ähm, kohe ja meie oleme raisanud aega ja raha, me oleme vastutavad tänan, härra volinik, teie jõupingutuste eest, ma olen kindel, et te olete pühendunud selle eesmärgi saavut-, toetamisele ja eelkõige tänan teid teie jõupingutuste eest rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu meetmete koordineerimisel. loodan, et hindate kõigi nende poliitikate efektiivsust ja jätkate nende koordineerimist. suur tänu proua McEvenile, et see teema on meie esmaseks prioriteediks, et olete seda hoidnud päevakorras ja eelkõige ka, et seda on puudutatud meie resolutsioonis, mis puudutab ähm, globaalse arengu eesmärke. me kuulsime ka meie külalised siin kojas, et me ei saa lihtsalt äh, kõrval seista ja pealt vaadata, kui nii palju toitu raisatakse iga päev maailmas, me peame vaatama, mida kõik, igaüks meist saab teha. aastatuhande eesmärgid on äh, väga äh, väga olulised, aga me saa-, suudame need saavutada ainult siis, kui me äh, tegutseme koos. aitäh, proua Kavason. suur tänu, president ma tahaksin rõhutada Euroopa Liidu väga olulist rolli, mis puudutab äh, arengupoliitikat ja võitlust naiste alatoitumise vastu. me oleme seadnud uued eesmärgid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks ajaks, aastatuhande eesmärkide saavutamiseks. komisjon on ette näinud äh, küllaltki palju vahendeid selleks ja meil on vaja selget kava, kuidas olukorda parandada meil on vaja sellist kava, mis tagaks, et me suudaksime saavutada selle, mis, mis on ka UNICEF-i nõudmised. meil on kolm suurt eesmärki ja meil on vaja sellist programmi, mis puudutaks lapse esimest tuhandet äh, elupäeva. meil on vaja ka paremini kaasata naisi ressursside jaotumisse, sest äh, naised mängivad peres väga olulist rolli eelkõige, mis puudutab toitumist. nii et haridus naistele ja lastele. suur tänu, järgmisena äh, proua Ester Asferagut. suur tänu, härra president igal aastal sureb lugematu arv lapsi arenguriikides ja põhiline põhjus on alla viieaastaste laste alatoitumus laste alatoitumise vastu võitlemine on endiselt üks olulisima, üks olulisemaid aastatuhande eesmärke pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. vaesus ja toiduainete nappus on suureks probleemiks, aga ka üleüldiselt äh, ka tervishoiu olukord, juurdepääs tervishoiuteenustele paljudel inimestel ei ole piisavalt võimalusi, et äh, elada tervislikult, see äh, kehtib nii Aasia kui ka eriti ähm, Saharast äh, lõuna poole jääva Aafrika kohta. kuuskümmend kuus miljonit kooliealist last käivad koolis ja kannatavad nälja all. see tähendab, et nad elavad äh, täiesti vääritutes tingimustes, see takistab nende kasvu ja arengut ja muidugi mõjutab see ka nende elu täiskasvanu eas. me peame tegema paremat tööd arengukoostöös, me juba teeme paljutki, aga me peame veelgi rohkem selle probleemiga tegelema. meil on vaja rakendada rohkem finantsvahendeid ja me peame mõtlema ka pikemas perspektiivis. küsimus ei ole ainult toiduainete olemasolus, vaid ka kättesaadavuses. ja toit peab vastama ka laste vajadustele. see tähendab, et oluline on tagada ka võimaluste võrdsus. kui naistel oleks põllumajanduses samasugused võimalused, samasugune juurdepääs erinevatele teenustele nagu meestel, siis aitaks see naised ja nende lapsed palju paremasse olukorda. selle, et seda kõike saavutada, on eelkõige vajalik poliitiline tahe. suur tänu, proua Rodriguez, palun. suur tänu, president. ma ei ma tahaksin öelda, et nälg on probleemiks ka Euroopa Liidus, eelkõige neis äh, riikides, kus tegutses Troika. me peame räägima näljast, mis on põhjustatud äh, tööpuudusest. minu koduriigis Portugalis äh, avavad koolid oma uksed isegi nädalavahetusel, et lastel oleks midagi süüa ja miks see nii on, sellepärast et meil on niivõrd suur tööpuudus ja vanematel ei ole oma lastele enam midagi süüa anda. tegemist on tõelise kriisiga, kakskümmend üheksa protsenti lastest Portugalis elavad alla vaesuspiiri ja selle on põhjustanud kärbe, kärbepoliitika. nagu öeldud, paljud lapsed minu koduriigis peavad nälgima ka Hispaanias, Kreekas, Portugalis, Iirimaal. mida kavatseb komisjon teha? et võidelda nälja ja vaesuse vastu Euroopa Liidu sees. aitäh! suur tänu, järgmisena härra Heis, kaks minutit. suur tänu, härra president. mul on hea meel selle resolutsiooni ja raporti üle. palju õnne proua McCannile selle töö eest ma arvan, et on oluline mõista, et me oleme teinud märkimisväärseid edusamme selles valdkonnas, mis puudutab alatoitumist. ja minnes järgmisse aastasse kaks tuhat viisteist, võttes arvesse mitte ainult aastatuhande eesmärke, vaid keskendudes ka just Euroopa Liidule ja arengule, siis eh, me, see teema peab olema prioriteetne, et tõesti nii komisjon kui parlament teeks kõik, et me saavutaksime edusamme. nagu teisedki kolleegid on öelnud, iga päev sureb kakskümmend kaks tuhat last alatoitumusse ja üheksakümmend protsenti Nei-, neist äh, lastest sureb Aasias ja Aafrikas. ja kõik need surmajuhtumid äh, on ennetatavad. me peame tagama, et meil oleks poliitiline tahe, et see probleem ükskord lõplikult lahendada. kolleegid on öelnud, kui oluline on toetada talunikke arenguriikides, et neil oleks vajalik äh, tehnika neid toetada. me oleme rääkinud ka sellest, kui oluline on tagada jätkusuutlik toiduga varustatus ja oluline on ka tagada, et diskrimi-, et diskrimineerimist, eriti diskrimineerimist naiste vastu takistaks arenguriikides. tuleb tegeleda diskrimineerimisega nii kodus kui töökohal ja me peame äh, julgustama ka rinnaga toitmist, et vältida saastunud äh, vee äh, tarbimist oluline on keskenduda lapse tuhandele esimesele elupäeval, kaks esimest eluaastat on ääretult olulised ala toitumuse küsimuses. me peame tegelema ka toidukriisiga ja kuigi me oleme teinud edusamme, on võimalik veel paljugi rohkem ära teha ja me peame seda tegema koos ja koostöös partneritega üle kogu maailma. suur tänu! aitäh! ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. kaheksa inimest on sõna soovinud. Te kõik võite sõna saada tingimusel, et te tõesti peate ühe minuti kõneajast kinni niisiis, sellisel juhul saavad kõik sõna ja härra Kletsos kõigepealt ja tal on aega üks minut aitäh, äh, president. Äh, alatoitumus äh, laste alatoitumus on vägagi iseloomulik pealkiri. me tõesti tunnistame, et selline nähtus on olemas ja alatoitlus on probleem, mis puudutab lapsi. kõik, kes täna kõnelesid, ütlesid asju, millega mina nõus olen, aga ei piisa sellest, et me ainult fakti konstanteerime me peame pöörduma selle probleemi algpõhjuste juurde, miks alatoitumus üleüldse esineb, miks lapsed alatoitumuse all kannatavad. algpõhjuseks on süsteem, mis põli, põhineb rahal ja kasumil ning äh, ärgem äh, unustagem seda, et kapitalistlik lähenemine, kogu maailmas valitsev süsteem, G kakskümmend ning äh, see sõda Äh, mida peetakse inimeste vastu, äh, kogu raha, mis läheb relvakaubandusele. mind äh, tõesti e-, üleeile üllatas see, et paavst ei kutsunud üles relvakaubanduse vastu võitlema. tõsiasi on see, et kui Äh, meie poliitika oleks olnud parem, siis äh, meil oleks kogu raha, mis meil on vaja ja kogu toit selleks, et maailma elanikkonda ära tööta, toita, aga see raha läheb praegu valedesse allikatesse, aitäh. proua Kall, palun. aitäh jah, kakskümmend viis tuhat miljonit last kannatab alatoitumise all mõne, mõni aeg tagasi toimus teine maailma toitumisalane konverents ja seal räägiti, millised on alatoitumise tagajärjed ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide komisjon kõneles samuti sellest strateegiast. kahe tuhande kahekümne viienda aastani peab nälgivate laste hulk vähemalt nelikümmend protsenti vähenema, see tähendab meie kõigi jaoks ülesandeid ja kulutusi, aga Euroopa Komisjoni ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et meil siin Euroopa Liidus on olemas ka juba häid algatusi Äh, selleks, et võidelda alatoitumise ja nälja vastu. me peaksime neid, äh, äh, nendele algatustele rohkem tähelepanu pöörama, näiteks tervislik ja rikkalik toit väikestele lastele kui need algatused on jõudnud inimeste teadvusse, kui levitatakse, siis aitab see neid, meid nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. härra Simon, palun. aitäh aitäh. me oleme siin kuulnud väga palju äh, arve ja mina Äh, toetan äh, ainult ühte arvu, null, me ei pea ei viis, nelikümmend ega kolmkümmend protsenti midagi vähendama, meil peab olema äh, ainult üks arv, null protsenti peab olema nälgivate laste arv. see on äärmiselt oluline, et laste esimesed tuhat elupäeva, neil selle aja jooksul oleks korralik toit tagatud ja seetõttu on Euroopa Komisjon võtnud, peab võtma endale ülesanne vähendada Euroopas nälgivate laste arvu nullini, minu kodumaal Ungaris peab iga teine vastsündinud laps äh, seisma silmitsi olukorraga, et äh, teda ootab nälg. Äh, meil ei ole vaja teistele nõu anda, vaid oma probleemid lahendada. härra Vaigel. aitäh, president, lugupeetud volinik. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on palju probleeme ka nende lastega, kes pagulaslaagrites elavad. üha rohkem ja rohkem on pagulasi ning nende hulgas on üha rohkem lapsi ning rahvusvaheline üldsus ei lahenda probleeme õigeaegselt pagulaslaagrites elavate laste probleem muutub üha tõsisemaks ja üha vähem ja vähem on vahendeid selleks, et nende olukorra ajaks midagi ette võtta Äh, rahvusvaheline üldsus äh, peab, ei tohiks mitte üksnes äh, hädas olevaid inimesi aitama, vaid peaks aitama ka kogu seda tegevust paremini koordineerida kõikjal maailmas. ning jah, lapsi peame me aetama nüüd ja praegu, praegu meil on veel aega aitäh. Äh, president, äh, äh, laste alatoitumus ja vaesus on väga tõsine probleem säästumeetmed tabavad inimesi ka Euroopa lõunaosas. Kreekas on troika tekitanud tõelise humanitaarkatastroofi. väga paljud inimesed elavad allpool vaesuspiiri Äh, paljud inimesed on töötud, äh, UNICEF-i andmetel elab äh, suur hulk lapsi allpool vaesuspiiri. ning me näeme kuidas, kuidas nelikümmend viis protsenti on selliseid lapsi ja eriti tõsine on probleem nende perede jaoks, kus on palju lapsi. me Äh, näeme, kuidas lapsed lähevad näljasena kooli või lasteaeda Kreekas ning äh, parim viis probleemi lahendada on teha lõpp säästumeetmetele, aitäh. aitäh, härra Boltšak järgmisena. aitäh mina äh, tahaksin kõnelda alatoitumuse algpõhjustest arengumaadest, paljusid neist me oleme täna juba maininud. Äh, loomulikult on sõjad ja konfliktid, mis seda probleemi põhjustavad, erinevad kuritegelikud rühmitused Äh, on isegi selliseid äh, piirkondi Euroopas, kus lapsed on alatoitunud, näiteks Ida-Ukrainas kannatavad äh, lapsed viisil, mis on lihtsalt tsiviliseeritud maailmas enneolematu. ma olen väga uhke selle üle, mida Euroopa Liit on teinud oma loomise saadik, rahu liikmesriikide vahel, jah, selle üle olen ma väga uhke ja loomulikult toetan ma kõike seda, mida raportöör ütles aga kui oleks tõeline rahu ja koostöö kõigi maailma riikide vahel, siis oleks see alatoitumuse probleem palju väiksem. Euroopa Liit peaks olema eeskujuks. paavst Franciscus mainis seda väga selgelt, samuti Saharovi auhinna laureaat härra Ferreira järgmisena. aitäh lõpp laste alatoitumusele äh, sellel eh, alatoitumuse probleemil on tõsised strukturaalsed põhjused, näiteks need eh, agrotööstuslikud eh, mudelid, mis on rajatud lihtsalt ärakasutamisele. meil on vaja toetada põllumajandustegevust ja lõpetada sest et põllumajandus on see sektor, mis äh, võimaldab äh, meie äh, planeedi elanikkonda ära toita praegune olukord viib selleni, et maad jäävad lihtsalt sööti, inimesed lahkuvad maad ning tulemuseks on alatoitumus. me Eh, meil valitsevad praegu ebaõiglased ja rõhuvad süsteemid ja sellised süsteemid tuleb hukka mõista eh, küsimus, mis selle arutelu käigus tõstatus, eh, on väga oluline. jah, me, väga tore on, et me räägime sellest, et laste alatoitumust tuleb vähendada, aga meil on vaja selleks ka vahendeid. võitlus alatoitumisega on moraalne kohus. ja proua Jaak Onsaari viimase ähm tämä päätöslauselma on see järelduslause on, järeldus on äh, kahtlemata väga oluline. siin räägitakse sellest, kuidas äh, vähendada alatoitumust. ma tahaksin samuti küsida, et millest äh, see probleem ennekõike tuleneb? seda on väga palju analüüsitud, aga ise tahaksin veel tuua välja ühe põhjuse ja öelda, et näiteks Aafrikas on üheks põhjuseks kindlasti nõndanimetatud maa anastamine, mis seisneb selles, et äh, rikaste riikide hargmaised ettevõtted ostavad kokku põllumajandusmaad, sest nad teavad, et maakera suuremaks äh, mitte kuidagi ei kasva, aga samas on vaja järjest rohkem põllumajanduslikku maad ja kui äh, maa anastajad on maa kokku ostnud, siis nad ka otsustavad ise, mida kasvatatakse, kui palju ja millal ning äh, väiketootjad ja väikesed ettevõtted äh, kannatavad ning äh, kindlasti mõjutab see negatiivselt Aafrika seisu oluliselt. võib-olla on tegemist uuskolonialismiga selle sõna kõige halvemas mõttes. minu meelest tuleks meil Aafrika poliitikat arutades alati arvestada ka maa anastamise küsimusega. aitäh! ja nüüd saab sõna volinik Stiljanides mikrofon, palun. suur aitäh äh, selle arutelu eest. Äh, suur aitäh äh, nende väga huvitavate seisukohtade eest, näiteks mis puudutasid naiste rolli, kohalike põllumajandustootjate rolli ja loomulikult maade hõivamise probleemi Need on kõik väga olulised teemad selles arutelus. ma arvan, et nende algatuste mm, kiire ellurakendamine näitab, et komisjonil oli õigus keskendudes just nimelt äh, alatoitumus äh, küsimusele oma arengupoliitikas äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on üles näidanud suurt huvi komisjoni toitumisalase tegevuskava suhtes ning Itaalia eesistujamaana valmistab ette nõukogu järeldusi need äh, suurendavad äh, siis äh, meie kohustusi ja parandavad liikmesriikide tegevuse koordineerimist. Euroopa Liidu juhi roll selles valdkonnas on oluline. möödunud nädalal toimus rahvusvaheline konverents alatoitumise teemal, mis näitas et ligemale sada seitse, seitsmekümne riigi esindajad on valmis äh, alatoitumise vastu võitlema ning äh, seal võeti vastu ka siis äh, alatoitumise alane deklaratsioon ning selle kõige taustal ma loomulikult tervitan parlamendi resolutsiooni eelnõud, mis samuti käsitleb alatoitumist ja samuti äh, proua McEvani algatust äh, kes on siis arengukomisjoni esinaine. ma loodan, et äh, meie ühiste jõupingutuste viljana äh, suudame alatoitumuse probleemi igaveseks lahendada ning sillutada teed jätkusuutlikule arengule. Äh, suur aitäh veel kord selle väga põhjaliku arutelu eest selles väga olulises küsimuses aitäh! aitäh, volinik, sellega oleme selle arutelu lõpetanud. ma olen saanud ühe resolutsiooni eelnõu selle arutelu kokkuvõtteks ning hääletus toimub täna kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on inimõiguste teemalised arutelud. meil on aega üks tund nende